das protokoll und die angenommenen kaheteistkümnenda ja kolmeteistkümnenda novembri istungi protokollid äh, ja sellega seotud tekstid on äh, kättesaadavad olnud teile, kas on äh, vastuväiteid? ei ole. siis äh,